Liebe Kolleginnen und Kollegen, head kolleegid. tere hommikust. on tulnud aeg alustada tööd. kuna meil aega on vähe meie ühiseks äh, koosolekuks, siis esiteks äh, tere tulemast kõigile kultuuri- ja tööhõivekomisjoni ühisele koosolekule selle, täna me siin arutame Europassi teemat ja oskuste agendat. enne aga, kui me nende juurde läheme, äh, võtame päevakorra vastu, see on päevakorrapunkt number üks. kas selle kohta on märkusi, kas keegi soovib midagi muuta? ei ole, sellisel juhul on see kinnitatud eesistuja teadaanded. täna hommikul toimub meil tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, taani, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, leedu, poola, sloveeni, bulgaaria ja rumeenia keelde. lisaks tuletan meelde, et kohtumine kantakse üles üle ka netis. eriline heameel on täna siin tervitada üliõpilaste gruppi Poitier ülikoolist. Nad viibivad siin täna proua Morin Chartier kutsel. Nad äh, jälgivad meie kohtumist, tegemist on noorte täiskasvanutega, kes on juba valmis asuma tööturule ja kindlasti huvitab neid vägagi see teema, mida me täna hakkame arutama. loodetavasti äh, naudite seda arutelu, võib-olla on see lausa põnev teie jaoks ja loodetavasti saate midagi uut ka teada, äh, mida siis koju Prantsusmaale tagasi viia. tere tulemast meie koosolekule, tere tulemast meie komisjoni ja head koosolekut teile. enne, kui me läheme raportite juurde, mul on paar menetluslikku märkust samuti, mis puudutab oskuste agendat, oli soov, et me pikendame muudatusettepanekute esitamise tähtaega me ole, uurisime seda võimalust ja jõudsime järeldusele, et kuues aprill kell kaksteist null null on kõige viimane aeg. kuues aprill kell kaksteist null null. Europassi raporti puhul jätame asjad nii, nagu nad praegu on. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on endiselt kolmekümnes märts kell kaksteist null null ja muudatusettepanekud vaadatakse siis läbi kahekümne viiendal aprillil. Äh, teise raporti puhul äh, vaatame muudatusettepanekud samuti läbi kuuendal aprillil. Europassi osas menetluslikel põhjustel ei saa me kuupäeva muuta. oskuste agenda osas aga saame jääda pakutud ajakava juurde. ja nüüd annan sõna Marita Ulskogile, kes on Empli aseesimees. suur tänu, ma arvan, et alustamegi kohe sellest, et me anname sõna raportööridele sellel teemal, nii et ma annan kohe sõna härra Mannile tööhõivekomisjonist ja seejärel härra Malinovile kultuurikomisjonist. suur aitäh. Äh, mul on väga hea meel, et tegemist on väga tõsiseltvõetava kahe komisjoni koostööga, mis kindlasti saavutavad oma seatud eesmärgid, me oleme teinud väga head tööd, nagu te olete näinud, oleme esitanud nelikümmend kaks muudatusettepanekut koos teema on äh, väga oluline ja on oluline, et need meie kaks komisjoni teeksid võimalikult head koostööd. et me jõuaksime äh, parima äh, võimaliku tulemuseni, me liigume ju samas suunas. mulle tundub, et ei olegi mingit kahtlust Europassi olulisuses, see on jätkuvalt äärmiselt oluline teema, see peab olema selliseks vahendiks, mis aitab inimesi, kes tööd otsivad, kes õpivad. et need inimesed saaksid siis seda Europassi äh, kasutada, võimalik, kõikvõimalikud sotsiaalsed äh, huvigrupid, samuti kui liikmesriikidel on äh, teatud kahtlusi meie töö osas võib-olla ei ole me kinni pidanud äh, nendest äh, tähtaegadest, mis me oleme äh, seadnud, et asi ei ole olnudki võib-olla liikmesriikide vastupanus, vaid võib-olla oleme me läinud veidike liiga kaugele. kuid me ei taha kuidagi ohustada juba tehtud tööd, tahaksime mm, hoida oma tulemusi ja me ei taha, et Europassile lisatakse selliseid äh, raskesti saavutatavaid tingimusi, tegemist peab olema lihtsa ja selge vahendiga, mis äh, võib-olla on võimalik ellu viia niimoodi erinevate etappide viisil. kõigepealt me peame Euroopa Liidu tasandil äh, pakkuma lahendused, siis lahendab ka kõik muu. juba kahe tuhande neljandast aastast on selle teemaga äh, tegelenud, seega liikmesriikides on äh, pädevused olemas, mis tuleb ära kasutada. me peame äh, kasutama ka ESCO portaali, kus on olemas erinevate kvalifi-, pädevuste või oskuste kvalifikatsioon määratud meil on äh, selle projekti osas osaline kogemus, see ei ole veel sajaprotsendiliselt äh, konsolideeritud liikmesriikides. seega hetkel me oleme alles äh, poolel teel ja ettevaatlikud samuti, mis puudutab koordineerimist, riiklikud ekspertide rühmad, kes teevad väga tõhusat tööd ja nad üritavad äh, meid üksteisele lähendada. seega tegemist ei ole mingisuguse keerulise masinavärgiga. Euroopa Liit peab olema selline labor, kus kõigil oleks võimalik koostööd teha ja kõik sellised äh, konsulteerimisrühmad, nendega äh, tuleb rääkida, koostööd teha seega me peame jõudma kindlasti asjade eh, lihtsamaks ja tõhusamaks eh, muutmisele. kõigepealt, kui te ütlesite selle kuupäeva, siis ma natuke raputasin pead eelnevalt, sest eile õhtul, eh, kui me nõukoguga läbi rääkisime, sain ma aru, et nõu-, kuuendal aprillil toimub suur asjade ülevaatamine või läbivaatamine, seega on keeruline töötada kahe erineva ettepaneku osas see, kui me ei võta, ei pea silmas ka nõukogus juba tehtud tööd, enne kui me triloogini jõuame, peame me kindlasti seda mõtlema, et kolmkümmend märts Äh, ei ole võib-olla parim kuupäev, kas me saaksime nihutada selle kümnenda aprilli peale, sest me oleme valmis töötama ööpäevad läbi, me oleme te,, teeme seda tihti, me oleme valmis äh, kümnendal aprillil äh, jõudma sellise piisavalt hea dokumendini, et me saaksime läbirääkimistele vastu minna täies valmisolekus. suur aitäh! ja sõna saab äh, kolleeg Malinov, palun. Uh, suur tänu, kui härra Mannil on õigus ja kui me tõesti teeme koostööd, siis ei olegi palju vaja muretseda, isegi kui on mingisuguseid äh, vastuolusid, siis me peaksime neist üle saama kolleegid, kes ei ole selle kogu protsessiga tuttavad, ma nüüd selgitaksin, milles on asi. meil on esialgne Europassi äh, raamistik, mis on äh, dokumentide kogum. komisjon tahtis selle muuta teenuste platvormiks, mitte dokumendi platvormiks, see oleks radikaalne muutus. ja samal ajal valitseb konsensus, et vana raamistik on olnud toimiv ja selles ongi paradoks kuidas muuta midagi, mis on tõeliselt toimiv ja hea, millekski paremaks, ilma muutmata öö, olemasolevaid positiivseid aspekte, see oli probleem. kokkuvõtt-, aga siinkohal tahaksin tänada kõiki, kes olid kaasatud, meie abilisi, assistente, nõunikke, minu alandliku kogemuse kohaselt selle raporti koostamine on olnud raskem kui miski, mida ma varem olen näinud, see algas massiivse vastasseisuga liikmesriikidelt, mis oli ka õigustatud ja äh, kol-, kõik oli keerukas, kollase kaardi teema näiteks jällegi oli suur vastasseid, kui lõpuks saavutati positiivne konsensus, nad, ehk siis liikmesriigid ütlesid selgelt, mida nad soovivad oli selge konsensus ka, et nägemus on vajalik ja liikmesriigid olid ka piisavalt ausad, ütlesid, mida nad kardavad ja mida nad peavad liiga riskantseks. seda on ka mainitud. kohustuslik ESCO kasutamine, selles osas nad ütlesid väga selgelt, et see on hea, aga seda ei ole veel piisavalt välja arendatud, see oleks pigem tuleviku eesmärk, kui muidugi see osutub edukaks ja juhtimise teema, ütlesid nad, on nende jaoks väga tähtis, kuid komisjoni ettepanekus äh, oli, olid mitmed riskid, kaasa arvatud finantskoormus. nii et meie töö pealkiri raporti puhul oli Europassi läbivaatamine. nii et me soovitasime läbivaatamist, kuid alguses me olime selle vastu, kuid nüüd ma arvan, et me oleme saavutanud kompromissi need, kes sooviksid ambitsioonikamat dokumenti, need ei ole päriselt rahul, kui nad on näinud meie jõupingutusi kaasata kõige olulisemad aspektid ja liikmesriigid leiavad, et ka nende muredele on mingil määral vastu tuldud. meie töödokumendi puhul on väga hea see, et see näitab, kuidas edasi liikuda pärast äh, mitmeaastaseid kõnelusi. kui kõik see, mida me oleme pakkunud, toimib, siis me saame juba minna teisele tasandile ja kui ESCO osutub edukaks, siis on ka juba muid võimalusi. ja neid saame ka kasutada. muidugi tehnoloogilised muutused ei sunni meid selleks isegi varem. hetkel tundub, et meil on päris hea alus kompromissiks pärast väga keerukat äh, raporti koostamisprotsessi, nii et Europassi läbivaatamine on olnud äh, edukas, tuginedes esialgsel platvormil ja tahan öelda ka seda, eriti üliõpilastele, kes siin täna on, see on tüüpiline protsess, kus meil on väga ambitsioonikas, isegi riskantne ettepanek komisjonilt, kus järgneb arutelu, kus esitatakse argumenteeritud ettepanekuid liikmesriikidelt ja kus lõpuks saavutatakse kompromiss, mis kokkuvõttes oli ainus võimalik lahendus. hoidutakse otsesest kokkupõrkest, hoidutakse ohtudest ja ärgem unustagem, et äh, sõnade taga on väga paljud inimesed, väga paljud eksperdid. ärme unustame, et meil on tegemist ka hariduse valdkonnaga, kus on tegemist liikmesriikide eripäradega, liikmesriikide traditsioonidega, mis on väga-väga tähtsad ja see ongi põhiline. mõnikord on isegi kasutu ühtlustada selliseid asju Euroopa tasandil, tänan väga. ja, vielen herzlichen Dank an die beiden Berichterstatter. Ich würde vor suur aitäh, ma tänan äh, raportööre. Ähm. menetlusle, menetluslike küsimuste juurde pöördume hiljem tagasi. nii et palun taas sõna kolleeg. proua Ulfskog suur aitäh raportöörile, täiesti selge on see, et olete arvesse võtnud tervet rida neid loogilisi murepunkte, mis liikmesriikidel olid. üldiselt ma võin öelda, et me paistame olevat ühel ja samal lainepikkusel. ma arvan, et kui me ESCO algatusega ametliku ühenduse katkestame, on olulise tähtsusega, sellepärast et ESCO on tegelikult testimisfaasis ja me ei tea täpselt veel, kuidas see praktikas rakendub oma seisukohast ütlen, et Europass peaks jääma ikkagi vabatahtlikuks läbipaistvaks vahendiks ning me peaksime otsima võimalusi, kuidas parandada selle praegust olukorda. me ei peaks üritama muuta Europassi millekski hoopis muuks. ja ei peaks ka kopeerima juba olemasolevaid asju. komisjon tahab luua riiklikud koordineerimispunktid ja kasutada metaandmeid, et äh, oskuste koordineerimist hõlbustada. minu jaoks ei ole see niivõrd tehniline te teema, kuivõrd ikkagi poliitilise tähendusega ja selle kohta on meil ka terve rida muudatusettepanekuid. võtmetähtsusega küsimused on Europassiga seonduvalt üles kerkinud, näiteks niisugused, et mõneti ei ole see kasutajasõbralik ja see teeb probleeme just ka peamistele kasutajatele ning ma arvan, et need on just need probleemid, mida tuleb üksikasjalikumalt vaadata. teksti sõnastust tuleb korrigeerida seal, mis puudutab sotsiaalpartnereid ning sidusrühmadele ja ma arvan, et peaaegu meile kõikidele on tegelikult väga olulise tähtsusega just see, et sotsiaalpartnerid kaasatakse. minu poolt on see on kõik. ma arvan, et ettepanek on üldiselt hea, mõningate väikeste muudatusettepanekutega saab veel paremaks. suur aitäh ja Smolkova, palun nüüd. Celom stretnutí som svoje vyjadrenie končila tým, že podľa môjho názoru... Suur aitäh! Eelmisel koosolekul ma ütlesin, et praegune olukord vajab tegelikult põhjalikumat analüüsi, arvesse tuleb võtta liikmesriikide poolt tõstatatud murepunkte, et meil on tarvis korralikku seadusandlust, mis võtab arvesse ka IT-vahendeid ning oleks abiks äh, üliõpilastele ja kõikidele teistele kõikjal Euroopas. täna ma võin öelda, et minu arvates ei ole seda õiget analüüsi siiamaani veel tehtud, aga see on samas võtmetähtsusega. minu arvates on komisjoni ettepanek liiga ambitsioonikas. Europassi instrumenti on tarvis kaasajastada ja moderniseerida, sellepärast et infotehnoloogia on vahepeal arenenud, tööturul on toimunud terve rida muutusi. vaadates seda, kuidas Euroopas liikmesriikides toimib, olen mina avastanud selle, et tegelikult keegi peaaegu ei teagi sellest Europassist midagi. me peame seda paremini tutvustama keskkoolides, ülikoolides, karjäärinõustamisteenustes ja sarnastes kohtades. minu komisjon ning samuti minu fraktsioonikaaslased on teinud terve rea muudatusettepanekuid, mis ku, langevad seitsmesse kategooriasse. esiteks, komisjoni ettepanekust ei tule selgelt välja, kelle jaoks Euroopast on ja kes seda kasutama hakkavad. teiseks, me peaksime kasutama terminit sotsiaalpartnerid ja noor, noorsoorganisatsioonid, selle asemel, et ütlema väga üldiselt sidusrühmad või huvitatud osapooled. kolmandaks, Euroopa kvalifikatsioonide võrgustik on termin, mida tuleks kasutada pigem ESCO asemel, see siis puudu-, oskused, kvalifikatsioonid ja nii edasi, see on samuti äh, termin, mille selguses ei ole, milles ei ole veel päris konkreetselt selgusele jõutud. siin me peame rohkem rõhutama ka äh, mitteformaalse hariduse osatähtsust seoses kõikide teiste komisjoni algatustega, näiteks nagu äh, üleskutse solidaarsusele ja see on järgmine põhjus, miks me ei taha ESCO-t kasutada, sellepärast et ESCO ei paku piisavalt paindlikkust. järgmiseks me osu-, me oleme nõus oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamisega, aga see peaks jällegi olema asi, millega tegelevad liikmesriigid. lisaks kõigele on meil tarvis veel äh, kvalifikatsioonide, oskuste ja pädevuste korrektseid definitsioone, sest et siiamaani va-, valitseb Euroopa Liidus ikkagi teatav segadus, mida need äh, terminid täpselt tähendavad. Euroopa oskuste võrgustik pakub tegelikult selged definitsioonid välja, aga lõpetuseks, kuna ma ei soovi mitte ainult kritiseerida, tahaksin ma siiski lisada, et komisjoni dokument on huvitav, ja selle ambitsiooniks on kaasajastada ja parendada Europassi, mis äh, sai lood juba kahe tuhande neljandal aastal ja ma arvan, et kui me võtame arvesse kõiki neid muudatusettepanekuid on tehtud, mis on tehtud, siis saab sellest igati kasulik vahend oskuste ja pädevuste valdkonnas. ma tahan veel kord rõhutada, et dünaamiline ja atraktiivne ei tähenda seda, et me riiklikud organisatsioonid täiesti kõrvale jätame või matame nad bürokraatia alla. Europass peab olema ühtne inforaamistik, mis äh, äh, tugineb väga konkreetsetele põhimõtetele. Äh, suur aitäh. ma vabandan, et ma teile survet avaldan, aga meil ei ole palju aega ja seega ma pean sundima teid jääma kõneaja sisse, muidu me jääme hätta oma tööga suur aitäh, ma räägin ka kultuurikomisjoni kuuluva kolleegi eh, nimel, nii et ma alustan kõigepealt tema sõna, sõnadega eh,. lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid eh,, me oleme selle ettepaneku osas vahetanud mõni esialgseid arvamusi ning ma loen teile ette need kommentaarid, mida meie raportöör soovib täna esitada. mul on tõesti väga hea meel, et liikmesriikide probleeme on arvesse võetud ning üritatud nii palju kui võimalik kaasata raportisse. ECR toetab kõiki neid muudatusettepanekuid, mis rõhutavad Europassi vabatahtlikku iseloomu ja samuti seda, et säilitatakse siseriiklikud struktuurid, mis juba toimivad. lisaks me te tervitame ka otsust võtta arvesse Euroopa kvalifikatsioonide võrgustikku, et sellest saaks toetav võrgustik või see jääks toetavaks võrgustik, tulevikuks Euro-, Europassile toe pakkumisel. artikkel kuus sellest raamistikust on väga oru-, olulise tähtsusega, ESCO klassifikatsioone lihtsalt ei ole võimalik Euro-, Europassi aluseks kasutada, sellepärast et ESCO kvalifikatsioonid ja pädevused ei ole veel liikmesriigis läbi proovitud. lisaks sellele toetame me ka seda muudatusettepanekut, mis räägib kulutõhususest, võttes arvesse seda, kui kui tublit tööd raportöör on teinud, eh, siis oleme me seisukohal, et meie meil ei ole vaja nii palju muudatusettepanekuid, nende hulk on suhteliselt piiratud. ja nagu ma juba nimetasin, esimesel arutelul mul on väga hea meel, et Europassi moderniseeritakse ja kaasajastatakse ja et see hakkab paremini arvesse võtma muudatusi, mida selle kasutajatele tehakse, aga arvesse tuleb võtta ka arenenud tehnoloogiat. ma pean jällegi kordama sedasama, mida ma ütlesin kultuurikolleegi, komisjoni kolleegi nimel, vabatahtlikkuse põhimõte ning samuti oht, et administratiivkoormus kasvab ja samuti oht ka liiga suurtele kuludele on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata. tahan rõhutada ka seda, et sellele platvormile juurde pääsetavas, pääsetavus on olulise tähtsusega ka nende inimeste jaoks, kellel on kas, kes on sotsiaalselt maha jäänud või siis kellel on äh, füüsilised puuded, mistõttu neil on mõningatel platvormidele juurdepääs raskendatud, seega äh, neid tuleb arvesse võtta ja ma olen teinud ka sellel teemal muudatusettepanekuid, tänan väga. Äh, suur aitäh. ja palun, sõna on ALDE esindajal. Chair and thanks, thank you co-reporters for the presentation. suur aitäh ja suur aitäh ka nende tutvustuste eest, ma pean ütlema, et ma lugesin äh, väga suure huviga seda raportit ja võin äh, kaasraportööre õnnitleda suure töö eest. mul on paar punkti, millel tahan tähelepanu juhtida, kuigi ma laias laastus olen nõus. kui me räägime selle ettepaneku kulutõhususest, siis on oluline leida sobilik tasakaal liikmesriikidele langeva administratiiv- ja finantskulude vahel. samuti on oluline vältida täiendavate administratiivkoormuste tekkimist. Europass peab olema vabatahtlik instrument, millest on kasu nii tööotsijatele kui tööandjatele. sellest kaugemale me ei peaks minema, seda tuleb kujundada just täpselt nende vajadustele vastavalt, kes soovivad ja kavatsevad seda kasutada. tegemist on suurepärase algatusega, eriti Mm, noortele, kes asut-, alustavad alles tööelu, kes ei tea, kuidas koostada CV-sid ja muid niisuguseid asju. me oleme väga nõus ka sellega, mida te ütlesite ESCO klassifikatsioonide kohta. ESCO klassifikatsioone ei peaks praegusel hetkel kohustusliku viitena kasutama, sest et ESCO on alles arengufaasis ja tõsi ta on, oluline on panna paika Euroopa Liidu tasandil haldamine, mis tooks kaasa arutelud ja konsultatsioonid Europassi arendamise kohta liikmesriikidega ja arvesse tuleb võtta lõppkasutajate vajadusi. meil on juba olemas hästi toimivad ekspertrühmad, mis tagavad selle, et pakutavad teenused ja tööriistad on igati kvaliteetsed, me peame uurima, mida on vaja veel teha ja lõpetuseks, kuid samuti väga oluline, mis puudutab kutsealast koolitust, siis ma usun, et siinkohal on vaja paindlikumat sõnastust, äh, professionaalsuse või elukutsetunnistuste väljaandmise osas, ma arvan, et tegelikult väga sageli ma seda ei ütle, aga ma täna võin öelda, et see raporti projekt on praktiliselt täiuslik, aitäh! Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Nikolaus Tschuntis äh, von der... Suur tänu, nüüd kuuest Nikolaus Tšuntis. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, ka mina tahaksin äh, tänada raportööre, kuulasin ka sõnavõtte suure huviga kuulsin, millised olid probleemid menetlusel ja muud, aga tahaksin öelda omalt poolt, et Europassi osas ja, ja kaasajastatud platvormi osas ei oleks mingeid vastuväiteid, kui see instrument võimaldaks noortel, kes otsivad töökohta, ka leida töökoht, mis äh, oleks oma nime väärt ja mis tagaks noorte õigused ja mis võimaldaks neil nende pädevust täielikult ära kasutada. jääb mulje, et tegemist on neutraalse vahendiga tehnilisest seisukohast, kuid tegelikult tehni-, neutraalseid lahendusi tegelikult ei ole. alati on selle taga poliitilised huvid. ja minu arvates on Europassi puhul täpselt nii kaasajastatud platvorm tegelikult on just selle tõendiks. meie jaoks, meie fraktsiooni jaoks on see platvorm Euroopa Liidu neoliberaalse poliitika teenistuses. eelkõige just oskuste vallas. ma tulen selle juurde ka pärast tagasi, kui me järgmist raportit arutame siin on kõik tehtud selleks, et tunnustada mitteametlikku koolitust ja ma arvan, et tulemus on see, et tekib platvorm, kus äh, on väga erinevad teadmised inimesel, mida võib kasutada vastavalt turuvajadustele. oskuste kõik see viib tegelikult töötingimuste halvenemiseni. me tahame, et kõrge, et, et inimestel oleks kõrge kvalifikatsioon ja madalad palgad on asja eesmärk. see tähendab, et äh, riiklikud haridussüsteemid äh, ei ole väärtustatud ja rõhk asetatakse peamiselt turuvajadustele. ja ja kõik tugineb ettevõtete vajadustele nii et äh, Europassi ettepanek, nagu komisjon selle on esitanud, äh, ületab äh, selle, selle esialgse e, mõtte. suur tänu. ja nüüd rohelised Jim Lamberts tööhõivekomisjoni nimel. Jill Evans tegelikult. Thank you ähm.... suur tänu. tahan tänada raportööre samuti tehtud töö eest. komisjoni ettepanek on igati ambitsioonikas muidugi. see peegeldab, ma arvan, Euroopasse senist edukust. ma arvan, et me oleme kõik nõus, et meil oli vaja paremat, kaasaegsemat, ligipääsetavamat Euroopasse tuleviku tarbeks ka tööturu muu, nõudmised on muutunud. seepärast tuleb lihtsustada liikuvust eh, ja oskused peavad paremini omavahel sobituma. vabatahtlik töö on ka üks aspekt, me peaksime tunnustama rahvusvaheliselt ka selliseid, ehm, selliseid asju, mida kasutavad juba praegu noorteorganisatsioonid sisend, mille me oleme saanud äh, sidusrühmadelt, on siin väga tähtis. kuidas nüüd edasi viia, on samu-, seda asja on samuti tähtis, kuid jagan kolleegide muret ESCO osas. see on liiga e-, enneaegne, kui me ESCO-le anname sellise rolli, me peame teda edendama ja arendama, kuid mitte praeguses etapis ei ta vasta vajadustele. ja kommentaar puudut-, minu kommentaar puudutaks ka keeli ettepanekus on öel-, on räägitud ametlikest keeltest Euroopa Liidus. mina ütleksin, et me peaksime tunnistama ka teisi keeli, millel ei ole ametlikku staatust, aga kui me räägime ligipääsetavusest ja erinevatest gruppidest, siis peaksime kasutama nii palju keeli kui võimalik. ettepanek äh, on hea, seda saab parandada konsensus on üsna laiaulatuslik. ja mina esitan ka mõned muudatusettepanekud. ja, vielen herzlichen Dank, die EFDD fraktsioon ist. suur aitäh. EFTT ei ole kohal järgmisena siis proua Weber. tänan, proua esinaine Ehm, pigem on hea näha, mida on saavutanud kaasraportööril. Europassi raport ei ole sugugi nii radikaalne kui esialgne komisjoni ettepanek. Te ütlete väga selgelt oma raportis, et Europassist ei pea saama üks ühtne keskus koolituse ja hariduse jaoks, mul on hea meel selle üle, mis puudutab ESCO-t. ma tervitan raportööride ettevaatust, minu fraktsioon on seisukohal, et paljud elukutsed, näiteks käsitöönduslikud elualad, neid ei saa ühiselt defineerida. ühtlustamine on oht ning kokkuvõttes muutub järjest hapramaks kultuuriline mitmekesisus. ma hindan, et raportöör on rõhutanud seda, et on vajadus säilitada vabatahtlik aspekt Euroopasse juures, me teame kõik, et komisjoni soov teha sellest kohustuslik instrument oli probleemiks proportsionaalsust ja lähimuspõhimõtet arvestades ja vaatamata nendele jõupingutustele on siiski aspekte, mida minu fraktsioon toetada ei saa. eelkõige kandidaatriikide osalus ja sisserändajate osalus. me teeme koostööd EMPLi komisjoni kolleegidega, esitamaks muudatusettepanekud nende aspektide kohta. jah, suur tänu. nüüd edasised sõnavõtud kolleeg Šoidrova, kultuurikomisjon. Excuse me. Eh, děkuji. Eh, kolegyně a kolegové, eh, já bych také ocenila na... Suur tänu. Suur tänu. Raporti projekt on igati hea. Euroopa mobiilsuse instrument on heaks eestkõnelejaks Euroopale ma ei arva, et seda peaks täielikult läbi vaatama, kuid seda vähe korrigeerida ju siiski oleks võimalik. minu nägemus on, et me peaksime toetama raportööri ettepanekut, kus raportöör ütleb, et me peame olema suutelised reageerima sellele, mida nõukogu kavatseb teha muudatusettepanekud tähtajale peab mõtlema, me võime muidugi kiirustades seda kõike teha, aga palju mõttekam oleks natukene oodata. ja siis äh, mõt- ja mõelda, mida me siin kavatseme üldse parandada. päris raske on parandada asja, mida pole olemaski. seepärast äh, ma tõesti toetan härra Manni täht-, soovi tähtaega pikendada. suur tänu menetluslike küsimuste osas, tuleme hiljem tagasi, teen ettepanekud. nüüd Julie Ward on veel jäänud ja rohkem siis sõnavõid vist ei olegi, nii et Julie Ward um,. Thank you very much, I just wanted to put in a suur tänu. tahaksin öelda paar sooja sõna Europassi kohta, kui mina poliitikaga hakkasin tegelema, tegelesin just noortega, nendega, kes on, olid välja tõrjutud, kellel ei olnud ligipääsu paljudele nendele asjadele, mis äh, priviligeeritumatel noortel oli ja mina noorsootöötajana, sotsiaaltöötajana kasutasin Europassi süsteemi just nende noorte puhul ja nende jaoks oli see väga kasulik, ka nad ise arvasid nii, nii et ma julgustan siiamaani noori Europassi kasutama, nii et praktiline minu isiklik kogemus, noorsootöö kogemus väljaspool haridussüsteemi, selle jaoks on Europass väga hea süsteem. rohkem oleks lihtsalt vaja inimesi, kes seda kasutavad. Vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne der Kommission noch die Möglichkeit. Suur aitäh ja annan sõna komisjonile, palun. Thank you, Chair tänan, esinaine. Äh, komisjon tervitab raportit, tänab raportööre tehtud töö eest. me tervitame asjaolu, et Euroopa Parlament toetab seda, et kaasajastatakse ja uuendatakse Europassi, see vastab komisjoni kavatsustele. me oleme arvesse võtnud ähm, teie muudatusettepanekuid ja kommentaare, eriti mis puudutavad ESCO-t, kuulasime need ära, kaasa arvatud liikmesriikide mured, läbirääkimised jätkuvad praegu nõukogus nii et tegelikult äh, eesistuja riik praegu töötab seda teksti läbi ühelgi hetkel ei olnud meie kavatsus teha Europassi kohustuslikuks ega ka mitte ESCO-t, sellist kavatsust komisjonil ei olnud. ei ole isegi olnud kavatsust ühtlustada või harmoneerida midagi Euroopa Liidu tasandil. me respekteerime lähimuspõhimõtet, me tunnustame tööd, mida tehakse liikmesriikide tasandil ja meie ettepanek on instrument, mis vastab tehnoloogia arengule, tänastele nõuetele ja mis on kasulik lõppkasutajatele. me loodame, et lõpptekst saab olema selgesõnaline, lihtne ja et instrumendid on tõesti suunatud kasutajate vajadusele ja on abiks neile, kes tahavad seda kasutada õppimiseks ja töö otsimiseks. ja iseäranis komisjoni kavatsus ei olnud mitte kunagi suurendada halduskoormust, äh, finantskoormust liikmesriikidele. tänan väga. ja, vielen herzlichen Dank, Frau Peresini äh.... suur aitäh komisjonile. Äh, armsad kolleegid, ma tänan teid selle arutelu eest see oli väga edasiviiv. just, mis puudutas muudatusettepanekuid, küsin nüüd, kas raportöörid soovivad taas sõna? ja siis ma palun, et raportöörid ka kommenteeriksid seda arutelu kui nõukogu ütleb, et äh, ma tahan kuuendaks aprilliks äh, uut, äh, uue sõnastusega ettepanekut ja parlament läheb teises suunas, samuti on meil vaja ette valmistada tril-, triloogiks. kui me nüüd paneme kuupäevaks, muudatuse ettepanekute kuupäevaks kümnenda aprilli ja jätame hetkel muudatusettepanekud kõrvale. kas me hääletame kakskümmend kaks, kakskümmend kolm mai? see oli ikkagi juuni, toimub meil lõplik hääletamine kümnendaks aprilliks muudatusettepanekud jätame praegu siis äh, muudatusettepanekute läbivaatamise kõrvale, see jätab teile siis äh, suuremaid, äh, rohkem aega kompromiss, kompromissideks ja parimate lahenduste leidmiseks, et Europass läheks siis nõukogu arvamusega samas suunas. Dass wir den 10. April wirklich dann aufrecht tänan äh, selle positiivse tooni eest, jääme siis selle kümnenda aprilli juurde praegu. see annab meile vajaliku sellise vundamenti ja me saame keskenduda võtmeküsimustele. ESCO on äh, pilootprojekt ja me ei pea seda siduma kindlasti praegu Europassiga Äh, mina olin parlamendi raportöör ja me oleme alati rääkinud vabatahtlikust alusest, kunagi ei ole olnud äh, juttu sellest, et see peaks olema kohustuslik. mis äh, nüüd rää-, rääkides kogemustest või oskustest, siis äh, Äh, me oleme minevikus olnud erinevatel seisukohtadel selles osas, kas me vajame nende suhtes ühteainust äh, läbivaatamist või hindamist. viimase panusena oleme me hästi edasi liikunud ja me tahame, et Eurobaasist saaks äh, tõeliselt hästi toimiv vahend ja selline märguanne, et Euroopal on palju äh, pakkuda ja et me saame ka liikmesriigid kaasa haarata, see on meie töö alus. mul on väga hea meel nende arutelude üle ja ma loodan, et juuniks, äh, kui me jõuame hääletuseni, siis me saame pakkuda sellise vahendi välja, mille üle me võime uhked olla. palun, sõna on äh, kolleeg Malinovil. suur aitäh! suur aitäh! selle suhtumise eest, mida te üles näitasite meie kui raportööride vastu. ma tahan lihtsalt lõpetuseks paar sõna öelda. mulle tegelikult komisjoni ettepanek meeldib. mitte et ma päriselt selle poolt hääletaksin, aga loomulikult see on tegelikult õige tee, kuidas edasi minna. muidugi peab see olema ambitsioonikam kui liikmesriikide plaanid. loomulikult peab see näitama tulevikuks suundasid ja peab ka veidi riskantne välja nägema. ja meie loomulikult peame üritama seda pehmendada ja kompromissile jõuda. ma olen üsna veendunud, et varem või hiljem rakendame me ellu ka need niinimetatud radikaalsed ettepanekud, kui me nende jaoks valmis olema. seetõttu ma tahaksin eelkõige õnnitleda neid inimesi, kes selle ettepaneku koostasid. mul on hea meel selle üldise seisukoha pärast, et Europass vajab ülevaatamist ja just mitteformaalsete oskuste ja pädevuste kaasamine, see on just meie tulevik ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. ning ma arvan, et siin praegusel hetkel on tehtud kõik, mis võimalik ja nagu on juba nimetatud, et see töö on tõesti peaaegu täiuslik. võib-olla mõneti on teda liiga palju, seetõttu ka tehtud kompromissid, aga ma arvan, et kui me liikmesriikide ettepanekud kõik vastu võtaksime, siis me tegelikult oleksime läinud vales suunas. komisjon peab tegelikult ju kogu aeg meeles pidama, et enamik asju, isegi sõnastus, ajas tegelikult paljude liikmesriikide institutsioonidele hirmu nahka, mis tegelikult näitab muidugi suunda, kuhu me peaksime tulevikus liikuma. muidugi ma kinnitan ka, et kui midagi on liiga ambitsioonikas ja liiga, liiga riskantne, eh, siis on meil tarvis veidi rohkem mõtlemisaega. ma olen üsna veendunud, et selle teema puhul me puutume varem või hiljem taas kokku või siis vähemalt osad kolleegid hakkavad selles vallas töötama. ma olen täitsa kindel, et ESCO-st mingisugusel hetkel saab mm -hmm lahutamatu osa Europassist. näiteks Hispaanias ja Bulgaarias on see juba täiesti kasutusel ja seda peetakse praktiliselt kõikide kriteeriumite põhjal väga edukaks. mitte ainult äh, CV-de arvu või muu niisuguse järele. Äh, noored on sellega rahul, tööandjad on rahul. ma pean ütlema, et ma ei ole tegelikult viimase viie aasta jooksul kohanud isegi mitte ühtegi CV-d, mis ei ole Europassiga kooskõlas. võib-olla ma olen erand, aga niisugune muutus on toimunud, aitäh. Äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit für eine gute Zukunft des Europasses, gute Dis-. Äh, suur aitäh, suur tänu teile, ma soovin Europassile head tulevikku, ma soovin äh, edu raportööridele ja ma arvan, et selle diskussiooni valguses võime me oodata häid tulemusi, mis kõikidele on vastuvõetavad ja näeme, et Europastil seisab ees ka helge tulevik. ma kõr-, korrutan veel üks kord, kümnendal aprillil kell kolm pärast lõunat on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg kahekümne viienda aprillini me seda ei saa lükata ja hääletus toimub kahekümne esimesel ja kahekümne teisel juunil. suur aitäh, suur aitäh teile selle eest ja nüüd me jõuame tänase teise päevakorrapunkti juurde. teine teema, mis meil täna hommikul ühiskoosolekul arutusel on, on Euroopa uusoskuste agenda esimene raportöör, kuidas seda nüüd hääldadagi, ütleb kõneleja, on proua eh, Tljabajova ja teine on härra Nekov, nemad on raportöörid. võib-olla ma pöördun esmalt proua Tlabajova poole töö, tööhõivekomisjonist, teil on sõna. proua Tljabajova, aitäh, et see on tänasesse päevakorda kaasatud, tegemist on olulise tähtsusega teemaga ja meie seda oma komisjonides ikka ja jälle ka arutame. seetõttu mul on väga hea meel, et me saame seda täna arutada. aega meil liiga palju ei ole, see tähendab seda, et me peame tulema lagedale korraliku ettepanekuga ning hakkama ettepanekust tehtud kohe ellu rakendama. selles valguses ma hakkangi kohe tegutsema ja annan sõna proua Tljabajovale tööhõivekomisjonist. suur aitäh, proua eesistuja. kõigepealt ma sooviksin tänada teid selle eest, et te mulle selle olulise raporti kaasraportööri rolli osu-, usaldasite. koos härra Nekoviga me räägime siin tulevikust, tulevikuoskustest, tulevikupõlvkondade oskustest ning mulle teeb ka rõõmu väga noore kolleegiga koostööd teha tegemist on raportiga, millega teevad, mille kallal teevad tihedat koostööd kaks komisjoni, äh, tööhõive ja kultuur ja see on minu arvates väga tähtis, niisuguseid asju tuleks edaspidigi teha, mitte ainult äh, selle konkreetse raporti juures, nagu te isegi mõistate, ilma hariduseta pole tööhõivet ja vastupidi. me panime kõigepealt paika raporti olulisemad valdkonnad, loomulikult ei ole ta sugugi veel lõpetatud, me soovime parandada seda raportit, arendada seda edasi ja selleks ootan ka teise, teie abi. tööhõivekomisjoni kaasraportöörina tahaksin juhtida tähelepanu kolmele punktile ja anda eelkõige siis tööhõive seisukohast lähtuva arvamuse selle raporti kohta. esiteks oskuste arendamine, mis oleksid sobivad tööks. see tähendab siis seda, et oskused, mida inimesed õpivad, peaksid olema seotud oskustega, mida turu, tööturg tegelikult vajab, see tähendab seda, et et hariduse osa peaks olema arendada tegelikke oskusi, mida tööturg vajab ja samuti luua esimesed kontaktid potentsiaalsete tööandjatega, sellepärast et esmane kontakt potentsiaalse tööandjaga, andjaga on noore inimese jaoks väga oluline. liikmesriigid peaksid võt-, mõtlema eh, haridusprogrammidesse kaasata juhiettevõtja ja sarnaseid koolitusi ning sammuta, samuti rõhutama kutseoskuste tähtsust ja pöörama rohkem tähelepanu Euroopa, European craftsmanship'ile, niisugustele kutseoskustele. ma olen oma varasemas raportis, mis käsitleb konkurentsivõimelist tööturgu, juba rõhutanud seda, kui oluline on sotsiaalpartnerite, koolituse pakkujate ja õppijate seosed, kui oluline on see, et nad võtavad ka arvesse tööturu vajadusi ja et õppekavad on tegelikult kohandatud vastavalt tööturu vajadustele. seega on meil vaja ka hinnata ja prognoosida, missugused on tulevased tööturu vajadused, et me saaksime anda praegustele õppuritele oskused, mida on vaja tuleviku tööturul. ning seetõttu me peaksime töötama välja niisuguse pan-Euroopa äh, tuleviku vaja-, oskuste prognoosimise vahendi, mille abil me saaksime siis neid oskusi prognoosida kogu Euroopas ning viimane punkt puudutab äh, kutseharidust ja sellega seotud me näeme liikmesriikidest, et need, kes pööravad rohkem tähelepanu kutse haridusele, oma, nendes liikmesriikides on ka noor, noorte töö puuduse määr väiksem ja seetõttu me peaksime õppima nendelt paremaid tavasid. me räägime nendest parematest tavadest ikka ja jälle, aga samas kogu Euroopas miskipärast neid ei kasutata. ja seetõttu me peaksime õppima nendest liikmes, nendest liikmesriikidest, kellel on see paremini välja tulnud, võtma kasutusele nendel kasutatavaid neil kasutatavaid praktikaid ja üritama kutseharidust noortele atraktiivsemaks muuta ning lõpetuseks ma ütlen, et ma tõesti toetan komisjoni oskuste agendat ja ma loodan, et komisjon võtab arvesse parlamendi soovitusi. ma ootan väga suure põnevusega koostööd kõikide teiega selle olulise raporti kallal, sest et me peame mõtlema oma tuleviku põlvkondadele ja sellele, mida me oma tuleviku põlvkondade heaks saame teha. suur aitäh teile ja ma arutan seda meelsasti koos oma kaasraportööriga. Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Nekov. The floor is... Aitäh, nüüd annan sõna härra Nekovile. Sõna on teil. Skok. Аз също искам да кажа няколко топли думи за... Лубаге муле öelda ka paar sõna. tahan kõigepealt tänada proua Dlabajevat, temaga on suurepärane koostööd teha ja ma loodan, et me jätkame samas vaimus ka tulevikus. töö oli väga hästi korraldatud meil ja ma arvan, et meie raport tuleb üsna kõrge kvaliteediga. me ootasime päris tükk aega, et see uus oskuste agenda välja tuleks. nüüd toob see agenda igati põhjendatult välja selle, et me peame pöörama tähelepanu uutele oskustele, kuna meie tööturud muutuvad, töökeskkond on muutumas komisjoni teatis on äärmiselt ambitsioonikas. aga ta pöörab tähelepanu turu praegustele vajadustele. me oleme seda meelt, et meie haridussüsteemid peaksid olema niisugused, et et oleks võimalik noortel õppida uusi oskusi, et nendes süsteemides õpetataks noori ka kriitiliselt mõtlema ja äh, läbimõeldud otsuseid tegema. sellepärast ma olen tõesti seda meelt, et komisjon üritab siin lahendada tervet hulka probleeme. pakutakse uusi strateegiaid, samuti just äh, vähi, väheseid oskusi nõudvat töö osas. annan veidi informatsiooni. aastal kaks tuhat kakskümmend nõuab äh, nelikümmend protsenti Euroopa Liidus pakutavatest töödest konkreetseid kõrgeid oskusi. nelikümmend protsenti oskustest vajavad keskmisel tasemel oskusi ja ainult üksteist protsenti on niisuguseid töökohti, kus oskuseid eriti vaja ei ole umbes. umbes nelikümmend protsenti tööandjatest on juba tunnistanud, et tööturul tegelikult on oskuste puudus. teisest küljest viletsate oskustega töötajatel on ka kaks korda vähem võimalusi tööturul üldse mingisugust tööd leida Te teate, missugused on vajadused. kõik need noored, kes ei tööta ega õpi, need niinimetatud niitnoored, nende osas on viimasel ajal tehtud terve rida uuringuid ning öeldakse, et umbes seitsekümmend miljonit eurooplast on meil, kes ei oska kirjutada ega lugeda ja seetõttu nad ei teeni ka piisavat raha, neil ei ole olemas sobivat vajalikku elatusstandardit. ja teine teema, mida ma siin tahaksin puudutada, on digitaliseerumine. digitaliseerumine toimib kogu aeg, see muudab kõike, see muudab õppe protsessi, see muut-, see muudab õpetamise protsessi ja koos kaasraportööriga me otsustasime, et meil on tarvis horisontaalset lähenemist. inimesed, kes õpivad, peaksid olema selle muutuva protsessi keskpaigas, kuid teatises on midagi puudu. nimelt see teatis ei pööra piisavat tähelepanu nendele noortele, kes liiga varakult koolist välja kukuvad ja samuti mitte äh, alg- ja alusharidusele. lisaks kõigele tuleks liikmesriike innustada oma äh, haridussüsteeme muutma ja parandama, et Barcelona eesmärgid saavutataks. kolmkümmend protsenti lastest, kes on alla kolme aasta vanad, tuleks tegelikult ka kaasata haridussüsteemi ja teha seda nii varakult kui võimalik. juurdepääs haridusele on inimese põhiõigus ja seetõttu olen mina seda meelt, et igal viimsel kui isikul sõltumata vanusest peaks olema juurdepääs haridusele. seetõttu ma arvan, et uusoskuste agenda on samm õiges suunas, kuna see on keskendunud oskustele ja elukestvale õppele. me teame tegelikult, et tööandjatel on tänapäeval vaja ka niinimetatud pehmeid oskusi ainult kakskümmend viis protsenti tööandjatest pakuvad äh, nii-öelda õpipoisi aega või interniks olemise võimalust. lisaks tahan öelda ka paar sõna mitteametliku ja mitteformaalse hariduse kohta. mõnedes liikmesriikides areneb see üsna hästi, eriti pärast neid soovitusi, mis mõni aastat tagasi välja tulid. sellest seisukohast lähtudes ar arvan ma, et meil on tegelikult vaja natukene rohkem poliitilist tahet põhjalikumalt uurida mitteametlikku ja mitteformaalset haridust kõikides liikmesriikides, sellepärast et see aitab eelkõige madalama kvalifikatsiooniga töötajaid. meie eesmärgiks on töötajaid koolitada ja kaasata nii palju kui võimalik inimesi tööturgudele proua äh, Dlabajeva ütles, et haridus on väga oluline, aga mitteformaalne haridus annab inimestele võimaluse töötada ka siis, kui nad veel õpivad. niisuguseid võimalusi kasutades õpivad nad oluliselt rohkem selle kohta, mida tööturg tegelikult vajab. lõpetuseks tahan öelda veel ka seda, et me ei peaks investeerima mitte ainult taristutesse ja digitaliseerumisse, vaid investeerida tuleks ka õpetajatesse. õpetajaid tuleks õpetada, kuidas kasutada digitaalseid vahendeid õppetöös ja siin oleks meie eesmärgiks mitte ainult alusoskuste andmine Euroopa õpilastele, vaid me sooviksime, et inimesed muutuksid niinimetatud stampõppeainetes reaalainetes, et muutuksid inimesed osavamaks ja selle noodiga ma lõpetaksingi, suur tänu, et mind kuulasite ja suur tänu, soovin tänada mõlemat raportööri ja läheme nüüd äh, Vari äh, raportööride sõnavõttude juurde. saan teile võimaldada kaks-kolm minutit äh, sõnaaega. komisjon, kultuuri- ja tööhõivekomisjoni poolt. proua Šoidrova, suur tänu. see raport keskendub olulisele tööhõive, investeerimine inimkapitali. see tõus, tõhustab seda, mida tegelikult komisjon on, on välja pakkunud esialgses ettepanekus. mina puudutaksin mõningaid aspekte. erialane koolitus, koostöö tööandjatega. ma olen väga tänulik kõige selle eest. koostöö tööandjatega on väga tähtis, mitte ainult ettevalmistavas faasis vaid ka oskuste arendamisel hiljem. see on tähtis ja seda tuleb rõhutada. lisaks räägite te ka varajasest õppest, koolieelsest õppest. sellega komisjon praktiliselt polegi tegelenud, sellepärast on väga hea, et teie selle sisse toote. Te rõhutate formaalse ja mitteformaalse õppimise rolli, väga õige, et te panete selle eraldi peatüki härra Neekov äh, rääkis üldisest eesmärgist, millest on, et meil oleks õigusloomulik raamistik igas liikmesriigis. Tšehhi Vabariigis on seadus selle kohta, mis puudutab mitteformaalset õppimist, see on meil juba kümme aastat eksisteerinud sellega on ka seotud mõningad probleemid, nagu te ütlesite, tööandjatel on teatud kahtlused mitteformaalse õppe suhtes. seepärast on õige, kui Euroopa Komisjon tunnustab mitteformaalse õppe ka saavutatud oskusi, kuid me ei saa seda liikmesriikidele peale sundida. liikmesriikidel peaks olema vahend mida, mil, mille abil nad saavad selle sisse viia. ma väga soovitaksin jagada parimaid praktikaid selles vallas. meil on Tšehhis selline seadus, võime oma kogemusi jagada, nii positiivseid kui negatiivseid. tervitan väga ka äh, toetust õpetajatele. see on äärmiselt val-, oluline valdkond, kus kus komisjon on jällegi, äh, mida komisjon piisavalt ei ole tähele pannud. kui me tahame rääkida baas-, baasoskustest, siis on ju selge, et tuleb investeerida õpetajate koolitusse, õpetajate toetamisse. mina arvan, et ettepanek peaks olema spetsiifilisem siinkohal me peame ütlema liikmesriikidele, et me tahame neid toetada õpetajate koolituse ja õpetajate toetamise vallas, sest paraku kutsehariduse erialase väljaõppe osas. õpetajad ei ole veel päris hästi valmis. täiskasvanute õpe on väga hea ettepanek. täiskasvanute õpe, see, mida te selle kohta ütlete, on viis, kuidas väljendada mõtet, et me tunnustame väärt, õppimist kui väärtust iseeneses. kultuurikomisjonis eile oli meil väga huvitav arutelu PISA kaks tuhat viisteist tulemuste üle. Euroopas on kakskümmend protsenti noori, kellel puuduvad põhilised oskused. Neid tuleb toetada selleks, et ei tekiks olukorda, kus nad tõrjutakse lihtsalt välja. me ei taha, et nad satuks, et nad jääks töötuteks, et nad unustatakse. Euroopa Liit peab pakkuma liikmesriikidele vahendeid olukorra parandamiseks. suur tänu! esitan muudatusettepanekud ka. ja, ja... suur tänu. Äh, nüüd proua Šodrova rääkis kahe komisjoni nimel, kõigil teistel on vähem kõneaega. ja nüüd annan sõna kolleeg Pavelile sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, ma räägin inglise keeles suur tänu, kõigepealt tänan mõlemat raportööri, proua Tlabajevat ja härra Neikovit tehtud töö eest. palju ütlesite juba ära oma sõnavõttudes, lisan ka omalt poolt paar punkti. uus oskuste tegevuskava on väga tähtis ja oskused, millest me räägime, selles ei ole midagi uut. tegevuskava peaks aitama nüüd keskenduda tegevusele igas liikmesriigis ja kogu Euroopa Liidus. et meil oleks õiged oskused, mis vastaksid meie kodanike vajadustele, olgu nad siis tööturul või väljaspool tööturgu, Euroopa tõ-, majanduses, selleks on meil vaja täielikku liikmesriikide toetust, see on vältimatu eeltingimus minu jaoks, ähm, elukestev õpe, tööpõhine õpe, kutseharidus ja koolitus, kahekümne esimese sajandi oskuste väljakujundamine, uued tehnoloogiaoskused on mõne, mõne eurooplaste jaoks isegi baasis, baasoskused, nagu mainitud, haridussüsteemide kaasatus, formaalne, mitteformaalsed oskused. Need kõik on Euroopa tulevikku suunatud teemad, oskuste, oskused peavad olema kaasaskantavad kogu Euroopas, me teame, millised probleemid on, me teame, kus tuleb tegu, tegutseda ja nüüd on tulnud ka aeg, et tegutseda ja võtta konkreetseid meetmeid. suur tänu!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 raportid on, raport on suurepärane. raportöörid tegid ära väga hea töö ja ma toetan neid igati. väga tähtis on, et tänases maailmas keskendumeks me uutele oskustele nagu elukestev õpe, samuti on tähtis tuleb toetada ka ettevõtteid finantsoskusi see on väga vajalik. Äh, ettevõtlusoskused, teadmised finantsmaailmast on äh, ka inimesed, kes on võlgades, nendel on samuti suuri raskusi. isegi kui neil oli juba töökoht, siis neil ei jää mitte, mitte midagi enam kätte, kui nad on võlgades. pädevustest suutlikkusest, oskustest rääkides. elus on erinevaid etappe, sellele tuleb mõelda. on õppeaeg ja koppele järgnev aeg, ülikool, mõtleme ka puuetega lastele, elukestvale õppele. mõnedel lastel on erilised vajadused näiteks puuetega lastel. koolitus. mitte ainult nendele, kellel ei ole tööd, aga ka nendele, kellel on töö, on tähtis, et kõik peaks saama õppida edasi. me ei taha, et inimesed jõuaksid olukorda, kus nad enam õppida ei saa me näeme seda mõningates liikmesriikides, tekivad olukorrad, kus inimesed ei saa oma oskusi arendada, kus nad ei saa õppida ja sageli on need puuetega inimesed just, on esmatähtis, et formaalsed ja mitteformaalsed oskused, et neid hinnataks, tunnustataks, et neid võetaks arvesse tööandjate poolt. ja nüüd paar sõna ka kultuurikomisjoni Šampaski poolt. Äh, sellel, see on alus, millel me jätkame tööd ja loodetavasti saame tasakaalustatud ettepanek, tasakaalustatud raporti komisjoni ettepaneku põhjal. ECR tervitab äh, parimaid tavasid liikmesriikides ja nagu ala, aga nagu ikka, ECR ei soovi kohustusi seada liikmesriikidele, kuna tegemist on liikmesriikide pädevusega. tänan väga. suur aitäh. Huntes kuue äh, fraktsioonist, palun. suur tänu. head kolleegid, eh, kui võtsin sõna eelmise raporti puhul Äh, rääkisin pädevuse teemast lühidalt ja tulen nüüd selle juurde tagasi. arutelu uue tegevuskava üle, oskuste tegevuskava üle annab mulle selle võimaluse, tahan siinkohal tänada mõlemat raportööri. andke andeks nüüd isiklikku suhtumist minu kommentaarides, ma näen, et mõlemad raportöörid on väga noored ja seepärast ma arvan, et nad mõistavad noorte ja noorte tööpuuduse ja tööhõive probleeme ja et nad isiklikult on sellega kokku puutunud. ma olen seega nõus paljuga, mida nad on öelnud, kuid nüüd ma palun teil kuulata minu edasisi kommentaare. küsimus puudutab tulevikku ja olevikku, uusi noori põlvkondi, tehnoloogia areng, ma ise olen õppinud sotsiaalteadusi ja reaalteadusi ja selge on, et selles vallas tuleb edasi liikuda, kuid arutelu pädevuste ja oskuste üle ei tohi lahutada sellest küsimusest, et millist Euroopat me tahame näha, millist tulevikku me tahame Euroopa Liidule, millist arengut me soovime näha Euroopa Liidus. minu jaoks on komi-, komisjoni teatis ja tänane tekst sellised, kus ei seata küsimärgi alla, alla Euroopa mudelit, ehk siis äh, kahekiiruselisest, kahekiiruselist Euroopat, mille me oleme loonud ning äh, liikmesriikides rakendatavat poliitikat oskuste osas. siin ei seata küsimärgi alla oskusi, mis äh, soodustavad lõhesid tegelikult, eriti mis puudutab e-, majandust, energeetikat lõunapoolsetes äh, liikmesriikides, siis ikkagi jääb kõlama härra Teisselblumi suhtumine. me siin lõhestame Euroopa, ühed toetavad Dionüüsust, kes äh, mõtles naudingutele ja, ja teised toetavad Kalvinit kes äh, oli protestantismi alus, aluse panija. nii et ma arvan, et kui me selles suunas läheme, see ei ole hea, et meil on lõhe. praegune ettepanek süvendab seda lõhet. mitte ainult ei lahendata probleeme, vaid muudetakse neid veelgi tõsisemaks. kokkuvõttes äh, tööjõud teatud liikmesriikides eh, liigub teades, teistesse liikmesriikidesse. toimub aru, ajude äravool, tööjõu äravool, nagu me seda näeme täna. igasugune süsteem, mis vastab, see on selline süsteem, mis vastab eh, tööturu vajadustele, ilma et me lahendaksime noorte tööpuuduse probleemi. mina tahaksin teada, miks me ei tegele tööõiguse probleemiga meie oleme, räägime sinuga tööhõivekomisjoni teemadest. kuidas on kollektiivsete äh, läbirääkimistega ja kollektiivsete kokkulepetega? seda tuleb noortele selgitada. praegune poliitika, praegune hariduspoliitika, tööhõivepoliitika ei lahenda kõiki neid probleeme, tänan. Dank, vielen herzlichen Dank äh suur aitäh. ja nüüd äh, läheme Roheliste fraktsiooni juurde, kas äh, härra Lambert soovib sõna? suur tänu mõlemale kaasraportöörile tehtud töö eest. mida siia nüüd lisada? üks asi iseäranis komisjoni dokumendis tulevasest tööelust rääkides äh, tähelepanu pöörata digitaalsetele muudatustele, aga ka üleminekule madala süsinikuga majandusele, ringmajandusele. komisjon räägib sellest, et tuleb kohandada ärimudeleid ja töökohtade profiile. ma arvan, et see on komisjoni dokumendis nõrk koht ja seda võiksime tugevdada oma raportis. kui me mõtleme taustaoskustele ja mõtlemisele. digitaalsed oskused on tähtsad, kuid puudu on siin jätkusuutlikkuse aspekt. ka see on ju järjest olulisem tulevikus. ja reaalainete alased oskused on sellega seotud. ma mõistan, kui raske on siin sõnastust leida ehk siis kõik need oskused, mis on seotud reaalainetega, see siis on see STEM oskused inglise keeles. siin võiksime samuti tugevdada seda sõnastust, räägime, rääkida vastutusest, mis on tööandjatel ja, ja sotsiaalpartneritel selleks, et sektorite sees võiks toimuda liikumine. ja paar sõna ka taas sisenemise punktide kohta tööellu. ECR kolleeg viitas sellele. koolitus, mis võimaldab tööle tagasi tulla spetsiifilistel tööaladel, näiteks õed. kuidas see täpselt käib? ja lõpetuseks hariduse kvaliteedi küsimus, äh, praktikate sisu, äh, näiteks need noored, kes ei tööta ega õpi. Dublini sihtasutuse töö näitab, et paljud noored teadlikult loobuvad haridusest, sest see ei paku neile seda, mida nemad arvavad, mida neil tulevikus vaja läheb. kuidas sellega kallal siis töötada, arendada loomingulisi oskusi, mis on tähtsad inimeste elus ja nende töös. suur aitäh. ja palun kultuurikomisjonist äh, kolleeg Evans. suur aitäh. minu arust raportis on terve rida häid punkte ja ma äh, tervitan väga seda, et kutse ja mitteformaalsele haridusele on olulist tähelepanu pööratud, sest et tõesti meil vaja, valitseb majanduses oskuste puudumine ja seetõttu me peame tagama selle, et sõltumata sellest, mis tasemel on inimeste oskused, need oskused peavad olema head, neid tuleb korralikult nendele õpetada. lisaks mõtlen ma kolleeg Söllirik kolle-, märkuste valguses tõesti mõtlen, et me peaksime vaatama ka tuleviku poole, me peame võtma arvesse kliimamuutusi, kui me vaatame, me peame ka õpetama sellega seonduvaid oskusi ja lisaks ma mõtlen, et rääkida tuleks kodanikuhariduse vajadusest, aktiivsest kodanikuks olekust ja samuti sellest, kui oluline on õpetada võõrkeeli kuid samuti piirkondlikud ja kohalikud vähemuskeeled on olulise tähtsusega. ma arvan, et raport peaks pöörama tähelepanu ka sisserändajate vajadustele. ma kavatsen esitada ka nii sellel teemal mõned muudatusettepanekud, aga praegu tänan raportööre. ja, suur aitäh, lugupeetud proua Evans. ja annan variraportööridele sõna tänan, proua esinaine. paar-kolm märkust minu poolt. me oleksime eelkõige prioriteetseks tahtnud pidada puuetega inimesi ja maapiirkondade inimesi. me ei oleks tahtnud iga hinna eest kaasata sisserändajad. Te räägite ajude äravoolust. E, mobiilsuse tagaajamine näitab, et kõige tähtsam on turuloogika teie jaoks tuleb liikmesriikide pädevust austada. Nemad on siiski ainsad, kes suudavad otsustada, mis on hea või mitte nii hea nende enda jaoks. suur aitäh! ja teis on veel sõnasoovijaid Äh, aega on meil tõesti vähe ja nüüd ma saan teile võimaldada ainult ühe minuti kõneaega. Jaloveika, palun. suur aitäh, proua eesistuja, kõigepealt tahaksin tänada raportööre suurepärase raporti eest. mul on paar väikest kommentaari. digitaalsed oskused paindlik lähenemine, need on kaks asja, mis on äärmiselt olulised. mina tegelikult toetaksin oskuste nimekirja pikendamist. meil on tarvis strateegilist mõtlemist, meeskonnatööd, eh, teadmiste haldamist, otsuste tegemist, osalemist otsuste vastuvõtmises, selgust edastatava informatsiooni osas. Need on kõik elulise tähtsusega oskused ja siin on õpetajatele oluline roll. vanasti olid õpetajad ainult teadmiste edasiandjad, aga tänapäeval peavad õpetajad ka õpetama, kuidas kontrollida meieni jõudva informatsiooni õigsust. väga sageli jõuab meieni niisugune info, mis sisaldab võltsitud uudiseid, vihakõne ja puhtaid valesid noortel on tarvis õppida suhtlema, noortel on tarvis õppida, kuidas niisugust asja ära tunda. üsna selge on, et eh, need on oskused, mis üha vähenevad ja minu arvates on kool just õige koht, kus kohas nende oluliste oskuste tähtsust tuleb rõhutada, need on ka professionaalses elus olulise tähtsusega. ja suur aitäh teile nüüd, proua Lars Tiin! aitäh. ma tahaksin ühe teise perspektiivi veel siia sisse tuua libe komisjoni poolt, sellepärast et libe puutub iga päev peaaegu kokku inimõiguste ja privaatsuse probleemidega digitaalsel ühtsel turul ja seetõttu me ei pea mitte ainult töötajate või tööandjate seisukohast lähtudes mõtlema digitaalsetele oskustele, vaid ka potentsiaalsete klientide, tarbijate, kodanike digitaalsete oskuste peale peame mõtlema ja see tähendab seda, et kõikidele inimestele, kõikidele klientidele on tarvis esiteks jah, analüütilist mõtlemist, kuid teiseks ka teadmisi oma õigustest digitaal, digitaalsel turul. praegu me võtame kogu aeg vastu erinevaid seadusandlikke akte privaatsuse tähtsusest, õigustest digitaalsel turul, igal pool seisab äh, tarbija nõusolek, aga tarbija, keda ei ole haritud nendel teemadel, ei suuda niisugust informeeritud otsust teha ja sellepärast ma tõesti palun, et te selle aspekti siia raportisse ka kaasaksite. see tagaks selle, et kodanikud ja tarbijad suudavad kasutada kõiki võimalusi, mida digitaalne ühtne turg neile pakub, aitäh! südamlik tänu ja palun, härra Mann! ja vielen Dank äh, dem äh, jungen Autor. suur aitäh. ma leian, et tööd on tehtud õigel viisil. eriti vanuse aspekti vaadates minu arust oleme me hästi orienteerunud. võtame uuesti selle kooli küsimuse väga paljudel inimestel ei ole võimalik vaadata tulevikku, kui neil ei ole alusharidust. Saksamaal on lapsi, kes äh, tulevad madala haridustasemega peredest ja mida see tähendab, me peame andma nendele lastele võimaluse, äh, võimaluse haridusele ja anda neile äh, parimad võimalused nende eluks ja tulevikuks. Sots-, Euroopa Sotsiaalfond on loodud selleks, et inimestel oleks võimalik lõpetada üks haridustsükkel, et neil oleksid piisavad pädevused selleks, selleks, et tööturule siseneda. see on ju nii kogu Euroopas ja selles osas me peame olema väga tänulikud, et sellist võimalust inimestele pakutakse. aitäh, ma tean, et tööhõive asepresident peab ära minema, seega ma annan kohe teile sõna veel kord. Thank you, Petra. suur aitäh. kõigepealt ma sooviksin tänada raportööre ja kõiki kultuurikomisjoni liikmeid, et te meid täna siia kutsusite, meil on tegelikult väga palju ühist ja ma arvan, et me teeme niisuguseid koosviibimisi ka tulevikus, sest et meil on ühine päevakord, meil on ühised eesmärgid, me saame väga tõhusalt koostööd teha, kuid mm, nüüd ma tahaksin siiski teavitada tööhõivekomisjoni liikmeid, kes on jätkuvalt siin, et kell kümme nelikümmend viis jätkub meie koosolek, meie koosolek, mis eile õhtupoolikul pooleli jäi ja me jätkuvalt oleme Jan kaks kuu kaks ruumis kaks kuu kuus ruumis. ma lõpetan nüüd siin ja me läheme sinna oma koosolekule, sest et ka seal on meil terve rida olulisi asju vaja ära teha. kuid täname teid selle eest, et te meid siia kutsusite. Äh, tänan teid väga äh, ka enda poolt isiklikult et meil on selline suurepärane koostöö, mis on juba konsolideeritud ja me kohe jätkame. me annan tööhõivekomisjoni liikmetele võimaluse saalist lahkuda ja ma luban, et te jõuate õigeks ajaks oma koosolekule. Julie Ward, palun uh,. aitäh, Petra ja aitäh, kolleegid. kõigepealt ma tahan öelda, kui oluline oleks see, et ka loovad oskused kuuluksid kõikidesse tegevuskavadesse, sellepärast et ainult siis, kui me kaasame loovuse, siis me õpime ka paremini koos elama, siis on meil rohkem usaldust teineteise vastu, me, meie probleemide lahendamise oskused paranevad, koostööoskused parandavad, nii et kunsti õppimine ei ole mitte ainult kunsti pärast, vaid just eluks vajalike oskuste õppimine on see ka. ja teine olulise tähtsusega asi on elukestev õpe. elukestev õpe peaks kaasama ka ametiühingute õppe, meil mm, Kagu-Inglismaal on suurepärane äh, täiskasvanute õppeorganisatsioon Workers Education on selle nimi ja see teeb väga tihedat koostööd amet, ametiühingu liikumisega. ma tahaksin puudutada ka öö, äh, kutsealast kirjaoskust, occupational literacy, see on tegelikult uus kontseptsioon ja see on väga oluline meie jaoks edasiarengu osas. lõpe, lõpetuseks tahan öelda natukene ka sisserändajate ja mm, pagulaste kohta, nad tegelikult rikastavad meie kultuuri, tegelikult olid minu esivanemad Põhja-Prantsusmaalt tulnud hugenottidest pagulased, kes tõid Ühendkuningriiki pitsi tootmise ning see pani tegelikult aluse selle linna jõukusele, kuhu nad lõpuks elama lä läksid. nii et me peaksime võtma sisserändajaid ja pagulasi väga sõbralikult vastu. Petra, ma tahan ühte asja veel öelda, see on väga oluline. eile tapeti äh, terroristi rünnakus mõninga, mõned inimesed Londonis ja me ei pööranud täna sellele üldse tähelepanu, me ei pööranud sellele tähelepanu oma tänasel koosolekul, mõned haavata, haavata ja vigastada saanud olid mitte ainult Ühendkuningriigist, vaid ka Prantsusmaalt ja Rumeeniast. see on äärmiselt emotsionaalne teema ja kui midagi mujal maailmas juhtub, siis me peame tegelikult sellele tähelepanu pöörama ja täna me oleme siin istunud juba terve tund aega ja isegi rohkem rääkinud noortest inimestest ja üliõpilastest, aga eilsetele Londoni õnnetustele pole üldse tähelepanu pööranud, tahtsin sellele tähelepanu juhtida. suur aitäh, äh, nüüd ma tahaksin anda sõna veel kord komisjonile, sest äh, tööhõive äh, komisjoni liikmed peavad tõesti lahkuma. okei okay,, thank you, thank you and thank you. tänan väga. tänan raporti eest, komisjon tervitab raporti lähenemist ning samuti selgeid sõnumeid, mida see saadab liikmesriikidele, tegutsemaks liikmesriikide tasandil. iseäranis, mis puudutab oskuste parandamist, me tervitame raportis erinevaid viiteid sellele. võib-olla saaks need ettepanekud kuidagi grupeerida et tekst oleks äh, arusaadavam. rahastamine, oskuste tegevuskava ja oskuste parandamise teed ei ole võimalikud ilma täiendava rahastamiseta. tähtis on aga mõista, et praegune finantsraamistik juba äh, pakub võimalusi suurteks investeeringuteks, ISF näiteks, vahetusprogrammid, Erasmus pluss näiteks seega on väga oluline on võimalikult hästi ära kasutada just neid võimalusi, tänan. suur aitäh. ma tean, et kolleeg peab lahkuma, nii et sõna on kolleeg Diabalo, Diabaloval. So it would be great. No I will be just very short. ma teen väga lühidalt tänan kõigi, tänu, suur tänu kõigile, kõigile kolleegidele sellest, et te mainisid paremaid, parimaid tavasid liikmesriikide motiveerimist, instrumente, mis on liikmesriikide käsutusel, õpetajate õpetamist, minu jaoks isiklikult väga tähtis, ettevõtlusoskused, äh, finantsoskused, algatusvõime, digitaalsed, loomingulised oskused, jällegi väga oluline kokkuvõttes ütleksin, et see, mida me nüüd soovitame liikmesriikidele, selle tulemusi me näeme kümne aasta pärast. teate ju, kuidas haridusega on. selleks, et me peame praegu midagi e-, ette võtma selleks, et saavutaksime tulemusi kümne aasta pärast. seepärast on tähtis tegutseda just praegu. tänan komplimentide eest. kui ma ma tundun noorena, kuna ma töötan siin noore kolleegiga koos. keskmine vanus on nüüd pisut madalam meil kokku. ja kui mul on nüüd edaspidi raskusi enese väärik-, väärt-, väärtustamisega, ma tulen jälle kultuurikomisjoni esinema. tahaksime korraldada kuulamise, kui meie komisjonide esimehed on nõus ja sekretäriaadid, siis tahame teha midagi väga konkreetset kutsuda õpetajaid, üliõpilasi, ettevõtjaid, kes räägiksid äh, päris konkreetselt oma kogemustest. oleks päris hea kuulda, kuidas äh, asjasse puutuvad inimesed päriselt suhtuvad neisse asjadesse. katsume suhe, selles, sellele läheneda loominguliselt, nii et täname kõiki koostööst. suur aitäh! Nekov, palun, teil on sõna. Eh, ma teen väga-väga lühidalt. võtame arvesse kõik märkused, kõik kommentaarid. koos minu kaasraportööriga ma tahan tänada suurepärase koostöö eest teda. tahan tänada kõiki kolleege märkuste eest see, mida proua Lamberts ütles ülemineku kohta madala süsinikusisaldusega ja ringmajandusele, ta nüüd on lahkunud siit, aga ma arvan, et meil on vaja kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid selleks, et just sellisesse madala süsinikusisaldusega ja ringmajandusse jõuda see, mida me praegu arutame, seda ei, seda ei saakski päriselt reaalselt ellu rakendada, see jääkski soovmõtlemiseks. kui me ei kutsu üles komisjoni suunama ka finantsvahendeid kõigile nendele tegevustele. Euroopa Sotsiaalfond ja Erasmus pluss, need vahendid on juba ära jagatud liikmesriikidele nii et kui meil täiendavaid vahendeid ei ole sellele uuele algatusele, siis me tulemusi ka ei saavuta. väga tähtis on rõhutada, et uute oskuste arendamine, hariduse edendamine, üliõpilaste poolt, õpetajate poolt, ilma selleta paremat tulevikku me ehitada ei saa, peame investeerima tulevikku. tahan kõiki tänada kommentaaride eest veel kord võtame need kõik arvesse oma raporti tekstis ja arvan, et lõplik raport saab olema ka väga hea. suur aitäh! ma meenutan teile, et kuues aprill on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg e, nende läbivaatamist ei tule, seda ma juba seletasin ja lõpphääletus toimub juunis tänan kõigi tööhõivekomisjoni liikmeid, head tööpäeva jätku. palun, et kultuurikomisjoni liikmed jääksid siia, sest meil on veel vaja tööd teha. ja head päeva jätku kõigile